Pan przewodniczący! Please take a seat, colleagues. kallid kolleegid, võtke palun istet. We just start our first question hours. alustame Euroopa Parlamendis esimese Euroopa Komisjoni presidendi infotunniga ja seda mõne hetke pärast. kallid kolleegid, avan istungi. eilse istungi protokoll ja vastu võetud tekstid on kõikidele kodan-, äh, kolleegidele saadetud, kas kellelgi on märkusi? selles osas tundub, et ei